Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη είναι η δήλωση... Lugupeetud kolleegid, järgmine punkt meie päevakorras on komisjoni avaldus töövõimaluste rohke majanduses ta, äh, majanduse taastamise kohta ja komisjoni nimel saab sõna volinik Andor. Äh, palun, härra volinik, teil on sõna. Mr President uh,, honorable härra juhataja, austatud parlamendiliikmed, robustsed ja süsteemsed lahendused tuleb leida ja kiiresti finants- ja majanduskriisile. selle kriisi üks suur tagajärg on äh, ülemääraselt kõrge töötus, mis on nüüd kümme koma kolm protsenti kahekümne seitsmes Euroopa Liidu liikmesriigis. see on tase, mida me ei ole näinud alates aastat tuhande üheksasaja üheksakümnendatest euroalal on töötus isegi kõrgemal, üksteist protsenti tööjõust. selleks, et leida tõelisi lahendusi Euroopa hetke kriisile, on meil vaja äh, töökohtadele keskendatud lähenemist. tööhõivepakett, mida komisjon aprillis esitles, näitab, kuidas tööhõivepoliitikad võivad tagada, et töökohtade loomine toob endaga kaasa majanduskasvu. pakett äh, äh, toob välja ka moodused, kuidas taastasakaalustada Euroopa majandusjuhtimine, tugevdades koostööd ja koordineerimist tööhõivepoliitikas. meil on vaja Euroopa Parlamendi tugevat toetust mõlemas küsimuses. komisjoni pakett tahab taasorienteerida Euroopa tööhõivepoliitika kolmeti. esiteks me toetame meetmeid, mis loovad töökohti ning suurendavad nõudlust tööhõive järele igal pool. määratleme äh, rohelise energia, info, kommunikatsioonitehnoloogia ning tervishoiuteenused kolme valdkonnana Eh, mis võivad kõige rohkem töökohti pakkuda ning mille jaoks eh, on esitletud ka detailne tegevuskava. Eh, me pakume välja nõudluse poole sekkumised, näiteks palkamise subsiidiumid uutele töökohtadele, eelarve neutraalne maksusoodustus keskkonnamaksude osas ning toetus tärkavatele ettevõtetele, füüsilisest isikust ettevõtjatele ning sotsiaalsele majandusele teiseks, pakett tahab teha tööturu dünaamilisemaks, tasakaalustatud ning ausate eh, reformide kaudu investeeritakse oskustesse ning eemaldatakse takistus töötajate vabale liikumisele. meil on vaja tagada, et üleminekud tööturul on võimalikud. dünaamilisem Euroopa tööturg eh, tegeleb olemasolevate oskuste puuduste ning sobimatu, kokkusobimatusega. seetõttu peame investeerima ka oskustesse ning looma uusi vahendeid, millega e-, ette ennustada ja jälgida oskuste arenguid Euroopas. tuleb parandada liikuvust, eemaldades takistused nagu see näiteks, mis mõjutab pensionite ülekantavust. teeme ettepaneku ka muuta ümber hetke EURES süsteem tõeliseks Euroopa tööhõive vahendiks, mis toob kokku töökohad ja töökohtade otsijad piiriüleselt. kolmandaks, paketi eesmärk on parandada Euroopa Liidu tööhõivepoliitika juhtimist. tahame sisse viia liikmesriikide tööhõivepoliitikate monitooringu selleks, et tööhõive ning sotsiaalsed äh, küsimused ei jääks maha majandusküsimustest. tahame kaasata ka sotsiaalpartnerid äh, reformide rakendamisse ning äh, palgaarengute jälgimisse Euroopa Liidu tasandil. paketi eesmärgiks on ka seada sisse tugev, tugevam side liikmesriikide tööjõuturu reformide ning Euroopa finantsinstrumentide investeeringute vahel, eriti mis puudutab Euroopa Sotsiaalfondi. parlamendi toetuspaketil on kriitilise tähtsusega. ma esitan see, see annab eh, lisapoliitilise hoo sellele, et eh, tööhõive on üks Euroopa kasvupakti nurgakividest ootan tänast debatti, aitäh. Ανοίγει ο κύκλος των ομιλητών εξ ονόματος των πολιτικών ομάδων. Εξ ονα... ja, nüüd, nüüd saavad sõna fraktsioonide nimel kõnelejad ning Rahvapartei nimel saab Ajuri. kaheks minutiks. aitäh, härra president. lugupeetud volinik natuke aega tagasi avaldas komisjon ettepaneku, mis puudutab tööhõivet ja Euroopa Rahvapartei nimel tervitan ma seda õigusaktide paketti. me toetame seda algatust, nagu me tegime seda ka juba tööhõivekomisjonis arutelus, mis puudutas esimesi reaktsioone komisjoni uuele ettepanekule minu kolleegid arutelu käigus kindlasti toovad esile erinevaid äh, elemente, mina tahaksin omalt poolt äh, esile tuua järgnemisi äh, aspekte, esmalt ma tervitan seda realistlikku lähenemist, millega, mm, mida te olete üles näidanud selle seadusandliku paketi raames. me jäta-, jagame teie arvamust selle kohta, et olukord noorte tööpuuduse alal on väga äh, halb ja üleüldse on tööpuudus liiga kõrge ja me peame kahjuks konstateerima, et äh, nüüd ilmunud äh, hinnang, mis anti riikide reformikavadele, pidi tõdema, et äh, liikmesriikide senised äh, pingutused ei ole piisavad äh, selleks, et saavutada Euroopa Liit kaks tuhat kakskümmend strateegia eesmärke. hea on, et komisjon panustab ke-, keskpikkadele, soovib panustada keskpikkadele strateegiatele selles valdkonnas ja ma arvan, et komisjon on prioriteedid äh, rohelise majanduse, IT-sektori, tervishoiu valdkonnas väga hästi paika pannud. me tervitame ka seda, et et teie ettepaneku kohaselt tuleb alandada makse, mis on seotud tööjõukuluga ja ma loodan, et ülejäänud paketi ähm, osad võetakse ka vastu, me peaksime võimalikult kiiresti kaotama piirangud Rumeenia ja Bulgaaria töötajatele, me tervitame loomulikult ka kasvupaketti, milles te viitate teie seadusandlike ettepanekutele, me täname teid ja teeme kindlasti täiendavaid ettepanekuid. aitäh! lugupeetud kolleegid, ma tahaksin teie tähelepanu juhtida sellele, et te peate kinni pidama kõneajast, sest meil on väga tihe programm ja me oleme nagunii juba ajakavast maha jäänud. ja nüüd saab äh, sotsialistide ja demokraatide fraktsiooni nimel sõna proua Peres kolmeks minutiks aitäh, lugupeetud president, lugupeetud volinik, parlament soovis selle arutelu korraldada äh, tööhõivepaketi kohta, mille te esitasite ja meile tundub äh, oluline siin täiskogul Äh, seda täna arutada, tegemist on hetkega, kus äh, ülemkogu äh, tuleb loodetavasti välja ka kasvualgatusega lisaks muudele ettepanekutele. ja lisaks kasvuinitsiatiivile me mõtleme teie ettepanekule, et kasvuinitsiatiiv peab olema tugev ja peab looma töökohti kui me vaatame Euroopa, eurooplaste ootusi, siis äh, tööpuudus on histori-, ajalooliselt kõrge, mm, me ei pea siin mitte äh, ra-, rahustama finantsturge, vaid et, inimesed soovivad eelkõige leida töökoha, me peame vastama sellele ootusele eelkõige siis, kui tegemist on kõige uut-, nooremate inimestega ning äh, see mm, olukord äh, teravneb päev-päevalt äh, et mm, kui, mm, kui me teame, et kuus ja pool miljonit noort on töötud äh, ja üks viiest eurooplasest otsib tööd ja enne kahe tuhande kuueteistkümnendat aastat see olukord ilmselt ei parane vastavalt ILO andmetele. komisjon kordab, et vaja on mõningat aega selleks, et äh, need suunised annaks äh, tulemusi ja tekiks uusi töökohti. on rabav näha, et riiklikud reformikavad, mis äh, liikmesriigid komisjonile saatsid, et nende äh, Äh, et nad ei ole äh, täitnud oma kohustust esitada tööhõive tegevuskava. paljud seda ei teinud ja teie tööhõive paketi kohta tahaksin ma äh, kommenteerida kahte ettepanekut, mis tulevad äh,, peavad olema meie arutelu keskmes. see tabu, mille te olete kõrvaldanud äh, miinimumpalga teemalt. Te teate, et miinimumpalk on väga oluline element arutelus äh, selleks, et võidelda vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vastu, selleks, et võidelda sotsiaalse dumpingu vastu ja selleks, et esitada küsimus, et kas oleks võimalik eh, eh, mm, parandada sisenõudlust Eh, selleks, et tagada mm, tasakaalustatud areng Euroopa Liidus. ning see küsimus, millest te teate, et parlament teid toetab, kui tegemist on noortele antava tagatisega, et noored ei saaks sattuda olukorda, kus neil ei ole tööd, kus neil ei ole väljaõpet äh, pärast seda, kui nad on tööturul olnud neli kuud. tegemist on olulise ettepanekuga, me soovime konkreetseid ettepanekuid, äh, vaja on, et järgnevatel nädalatel äh, ülemkogu teeks edusamme ja me toetame teid ja suur tänu selle dünaamika eest Äh, mida te üles näitate selleks, et korrigeerida seda strateegiat, mis äh, liiga, liiga pikka aega on olnud suunatud üksnes kärpimisele, mis äh, viib meid ummikseisu, aitäh! aitäh! järgmine kõneleja ALDE fraktsiooni nimel, härra Benjan, kaks minutit. see tööhõivepakett Parlament äh, teeb palju väga teretulnud soovitusi, mida liikmesriigid saavad kasutada oma poliitika ettepanekutes selleks, et väljuda hetkekriisist. Nad puudutavad äh, rida võtmevaldkondi, kaasa arvatud noorte äh, töötus, töö ja tööhõive, haridus, koolitus, oskuste areng ning tööjõu liikuvus, see viitab ka potentsiaalse kasvu valdkondadele nagu roheline tehnoloogia. aga ma arvan, et ko-, selle nurgakivi, mida komisjon üritab saavutada töövõimaluste rohke majanduse taastumine, tegelikult puudutab struktuurilist muutust tööturul. me ei tohiks hakata riskantselt tegema muudatusi ilma tähelepanelikult uurimata, mida me teeme, komisjon peaks äh, läbi viima mõjuhinnangu hetke Euroopa Liidu tööjõuturu äh, struktuuri kohta ning tegema selle kohta reformi ettepanekud kardetakse, et äh, sellistel reformidel võib olla kahjulik mõju sotsiaalsetele tööõigustele, töötajate olukorrale ja see on mõistetav, aga kui me ei tee mitte midagi, siis äh, ei suuda me toime tulla kasvavate töötuse määradega, eriti just noorte inimeste hulgas ning äh, konkurentsivõime puudumisega, mida me juba näeme mõnedes Euroopa Liidu liikmesriikides. meil on ilmselgelt vaja mõistlikku, pragmaatilist ja sotsiaalselt vastutusvõimelist tasakaalu nende reformide sisseviimisel, aga ainult siis, kui me praegu teeme tõsiseid struktuurilisi muudatusi, suudame me eh, ehitada tugeva aluse kasvuks ka keskpikas ja pikas perspektiivis. jätkusuutlik ning konkurentsivõimeline Euroopa Liidu majandus, mis eh, põhineb tõelisel majanduse edul, mitte aga lõputul laenamisel, see tähendab seda, et me peame vähendama ka töötuse määrasid tööturureform võib olla vajalik, aga iseenesest sellest ei piisa. seetõttu ma eriti tervitan neid äh, tööpaketi ettepanekuid, mis äh, näiteks tegelevad noortetöötlusega, andes noortele võimaluse arendada välja väärtuslikke oskusi. uued ettevõtted loomulikult on tuleviku tööandjad ning me peame tegema selle, et uute ettevõtete määr Äh, säiliks ja meil on vaja määratleda ning eemaldada takistused võimalikelt uutelt ettevõtjatelt ja ALDE fraktsioon kindlasti suhtleb teiega selleks, et äh, antud paketi positiivsed elemendid esile tuleksid, aitäh. suur tänu ja nüüd FD fraktsiooni nimel saab sõna proua Korneliisen. Teil on kaks minutit, palun. suur tänu sadade miljonite eurooplaste jaoks on äh, töökoha olemasolu väga murettekitav ja töökohtade loomine peaks olema meie prioriteetide äh, esiotsas. ja sellepärast on see samm, millest te rääkisite, väga teretulnud, mulle see seirekava väga meeldib. sellel on äh, oluline roll ka Euroopa poolaasta menetluses oluline meie jaoks aga ka ökotöökohtade loomine. roheliste fraktsioon loomulikult äh, toetab kõike seda, mida te ütlete ökotöökohtade kohta. sajad tuhanded töökohad, toormaterjalide kokkuhoid, need on asjad, millele peaksid tähelepanu pöörama kõik meie valitsused ja kasutama mm, seda kõike maailma rohelisemaks värvimiseks, aga ma arvan, et see asi ei lähe läbi. ma nimelt kardan, et äh, majandusjuhtimine, pangandusliit, äh, eelarveliit, selles osas on edasiminek tuntav, aga kui me räägime sotsiaalsest liidust, siis äh, ei ole nagu midagi selget äh, välja äh, koorumas. kuidas tagada see, et sotsiaalkomis-, sotsiaalasjadele pööratakse sama palju tähelepanu, nagu nad seda vae-, väärivad, me ju ei taha, et tööpuudus tõuseks, väljuks kontrolli alt, me peaksime sellega tõsiselt tegelema Äh, riigid ütlevad, et tööjõukulud on äh, liiga kõrged, aga samas on kohti, kus äh, tööjõukulu ühe töötaja jaoks on väiksem kui vaesuspiir. me peame võitlema selle vastu, me ei tohi Hiina-sugust mudelit lub-, lubada. toogem sisse sanktsioonid selleks, et vältida inimeste vajumist vaesusesse ja soovin komisjonile kõike head teie ettevõtmistes Äh, suur tänu äh, proua Corneliiseni ECF, ECR fraktsiooni nimel saab sõna proua McIntyre. suur tänu, härra president. tööpuudus on tõsiselt muret tekitav ja ma tervitan komisjoni teatist Ähm, töövõimaluste rohke majanduse taastumise kohta, aga ma olen vastu sellele, et me kutsume üles tööhõive seadusandluse harmoneerimisele. kõik sammud, äh, mis puudutavad Euroopa miinimumpalga sissetoomist, sellele ma olen vastu, vastu ka sellele, et Euroopa saaks sanktsioneerida liikmesriikide siseriiklikke tööturge. Euroopa kasvukavad ei loo töökohti. ettevõtted ja ettevõtjad loovad töökohti me ei tohi tuua sisse selliseid meetmeid, mis toovad kaasa soovimatuid tagajärgi ja peatavad ettevõtjad ja füüsilisest isikust ettevõtjaid oma ettevõtlust kasvatada ja teistele töökohti läbi selle pakkuda. VKE-d ja mikroettevõtted on erasektoris praegu üheksakümne miljoni töökoha taga Euroopa Liidus ja nende tööhõive loomise potentsiaal on tohutu, majanduskasvu potentsiaal, innovatsiooni potentsiaal on tohutu, me peame neid aitama, mitte takistama. suur tänu, proua McIntyre ja nüüd e, Euroopa Vabade Demokraatide nimel saab sõna härra Helmer. härra president, teise maailmasõja ajal oli kuninglik lennuvägi väga mures raskepommitajate hävimise pärast ja sellepärast ta kõigepealt äh, kavatses oma meeskonda toet-, äh, kaitsta äh, Äh, kaitses kõigepealt nemad, siis lennuki, siis pommitajad, soomuk-, äh, soomusülikondade, aga ka äh, asi läks ainult hullemaks. nimelt selgus, et lõpuks olid need lennukid nii rasked tänu nendele soomuskatetele, et lennukid ei suutnud õhku tõusta. ja nad võtsid selle maha ja lennukid sõitsid kiiremini ja inimkadu oli väiksem. härra president, aastakümneid on nüüd Euroopa Liit tööturgu koormanud ka soomukitega, nimelt tööalase seadusandlusega selleks, et kaitsta tarbijaid. eesmärk on äh, olnud äh, üllas, aga nüüd on tööturg nii ülekoormatud, nii paindumatu, et ta ei suuda õhku tõusta lisaks sellele mm, oleme me nüüd keskendunud rohetöökohtadele kolleegid, ähm, te peaksite olema kursis sellega, et mitmetest liikmesriikidest on tulnud usaldusväärseid uuringuid, mille kohta öeldakse, et iga roheline töökoht läheb maksma reaalmajanduses kaks-kolm-neli töökohta, sellepärast et roheline majandus on nii kallis, et ta kärbib majanduskasvu ülejäänutes sektorites ja läheb töökohti maksma, mida meil on töökohtadeks vaja, härra president, kõigepealt deregulatsiooni ja teiseks tuleb loobuda nendest rohelistest püüdlustest. suur tänu suur tänu, härra Helmer. ja järgmisena saab äh, kuue NGL fraktsiooni nimel sõna proua Suber, teil on poolteist minutit. suur tänu, härra president. see Euroopa Komisjoni pakett hõlmab ühte konkreetset meedet kapitali äh, äh, vabandust, tööjõukulude maksumise kohta, eesmärgiks on vähendada tööjõukulusid, aga tegelikult see viib meie sotsiaalkindlustussüsteemide äh, õõnestamiseni. me peaksime investeerima sotsiaalmajandusse, räägitakse, aga põhimõtteliselt räägitakse komisjoni ettepanekust avalike teenuste kärpimisest ja nende mm, erakätesse andmisest. räägitakse ka sellest, et äh, palgad peaksid olema tootlikkusest sõltuvad. tähendab see siis seda, et töövõtjad peavad äh, tööandjate ettevõtete äh, edukuse eest vastutama? räägitakse siin tööaegade paindlikkuse muutmisest, mida te sellega tahate saavutada, tahate väidetavalt töövõtjate äh, Ehm, eh, elukvaliteeti parandada, ehk teisisõnu toetate siis äh, immigratsiooni ja meie töökohtade kadumist ja seega mulle tundub, Euroopa Komisjoni ettepanek sugugi ei aita kaasa töökohtade loomisele, varem pigem nad äh, toetavad koondamisi paljudes liikmesriikides. Teie retoorika on sotsiaalne, teie poliitika on hoopis vastupidine, me tahame sellele äh, kasinuspoliitikale ja neoliberalistlikele poliitikatele piiri panna, me tahame, et investeeritaks rohkem avalikku sektorisse ja suurendatakse töötajate töövõtjate töötajate palku. suur tänu ja nüüd ülejäänud kõnelejad ja, ja esimesena nende seas Toomas Mann. aitäh, president. pideva kriisi tõttu on tööpuudus Euroopas tugevalt tõusnud, liikmesriigid aga äh, triivivad üksteisest eemale. kuidas näeb äh, välja plaan, mis tagaks meile rohkem töökohti? meil miljonid vajavad äh, individuaalseid lahendusi ja Euroopa Liidus on üksmeel, et äh, vaja on VKE-sid edendada, vaja on paindlikku turvalisust, vaja on tõhusalt kasutada regionaalfondi, tõukefondi, Euroopa Sotsiaalfondi, vaja on Äh, rohkem töökohti, aga ka stabiilsemaid töökohti, tuleb lõpetada mustalt töötamine, vaja on selleks äh, teravdatud kontrolli, äh, mis tooks eelarvetesse miljon, miljoneid. vaja on tõkestada ebakindlaid töökohti, vaja ning miinimumpalk peab käima, sellega peavad tegelema tööjõu, tööturupartnerid ja on nõutud seda, et äh, pärast seda, kui noored on olnud neli kuud äh, töötud, peavad nad saama töökoha või väljaõppekoha. Äh, mõeldakse ka investeeringute paktile, mida ei tohi rahastada uute võlgadega, selleks et mitte õõnestada fiskaalpakti vaid seda tuleb rahastada pärast Äh, ainult äh, reformide tulemusena võib tekkida jätkusuutlik majanduskasv ning niimoodi ei jää majanduskasv mitte ainult unistuseks, vaid saab ka tegelikkuseks. suur tänu, järgmisena Alejandro Sergas, teil on üks minut, suur tänu, härra president. suur tänu, härra volinik. lõpuks ometi on äh, komisjon ka tarka juttu hakanud rääkima majanduskasv ei ole võimalik ilma töökohtade loomise strateegiata. suur tänu, et te selle äh, arutelu avasite, te olete meie toetuse ära teeninud, aga teie teadmisest ei piisa, härra volinik, probleem on liiga sügav äh, selle jaoks. mul on mõned äh, sekundid ainult kõneaega, seega piirdun paari kommentaariga. kõigepealt teie teatis peaks Äh, eemaldama äh, äh, vasturääkivused teie sõnades ja poliitikas, ei saa nõuda seda, et fonde tuleb Äh, rohkem kasutada, kui liikmesriigidel ei ole raha kaasfinantseerimiseks. Äh, äh, liikmesriigid seisavad teineteisele ette lihtsalt, investeeringuteks, koolituseks ei ole raha, ei saa toetada tööturu, tööjõuturu reforme, mis töökohad kaotavad. me peame tagama selle, et me anname Euroopa tagatise noortele inimestele, ärge jätke seda koormat liikmesriikidele, sellepärast et need liikmesriigid, kus probleem on kõige suurem, ei ole võimalik riigil midagi ette teha sada miljonit äh, andsite te pankade päästmiseks, miks te ei võiks ainult kümnendiku sellest anda selleks, et äh, viite miljonit noort inimest aidata? suur tänu, härra Serkas, järgmisena saab sõna Marian Harkin. suur tänu, härra president töövõimaluste rohke majanduse taastumine, see on väga hea teatis, äh, pealkiri ja see on inspireeriv. ja volinik oli oma sõnades ka inspireeriv, kui ta ütles, et äh, tööhõive küsimused ja sotsiaalsed küsimused ei jää majanduslikest kaalutlustest maha. loomulikult äh, nüüd on meie ees see probleem, et kuidas nendest sõnadest reaalsus teha ja et Euroopa projektid toodaksid lisandväärtust. üks väga oluline ettepanek on Euroopa investeerimispaketi loomine, millega, millega loodame kootuksid, liituksid kõik liikmesriigid töökohtade loomiseks, kindlate töökohtade loomiseks, see saaks selge sõnumi kodanikele, et me tõesti üritame kuidagi tasakaalustada praeguseid kasinusmeetmeid ja kasinuslähenemist Euroopa-ülese töökohtadesse investeerimise paketiga, ma tean, et umbes kuuskümmend protsenti loomulikult äh, Iiri kodanikest toetas äh, eelarve, fiskaalpaketti, kui nad tegid seda toetades äh, ka tööhõivepaketi. Teie ettepanek kutsub üles töötajate ümberkoolitamist ja üks äh, meede, kuidas seda teha, on läbi Euroopa äh, üleilmastumise fondist ja seega liikmesriigid, kutsun teid üles mitte blokeerima selle töö jätkamist, vaid tehkem hoopis koostööd selleks, et Euroopa üleilmastumisega kohanemise fond aitaks leevendada äh, tööta jäänud inimeste muresid. suur tänu, Karima Telli saab järgmisena sõna, palun. härra volinik me oleme kõik äh, öelnud sedasama, äh, tööhõive, tööpuudus on katastroofiline Euroopas, äh, peaaegu pooled noortest inimestest on töö, tööta, aga see on põlvkond, kes ei ole nõus sellega, et nad tuuakse ohvriks Eh, Euroopa on eh, võtnud endale kohustuseks seitseteist miljonit töökohta eh, luua aastaks kaks tuhat kakskümmend, aga sellest ei tule mitte midagi välja. kasinuskavasid võetakse hoopis vastu, mis panevad kõige haavatavamad veelgi raskematesse oludesse ja töökohti ei looda, absoluutselt töökohad kaovad. me peame tooma ökoloogilise, sotsiaalse majanduse ülemineku sisse, selleks on vaja toetada jät-, kestvaid töökohti, rohelisi teekohti, investeeringud peavad olema suunatud rohelisele rohelistele ja novaatorlikesse sektoritesse invest-, tuleb toetada elukestvat õpet ja solidaarset äh, tööturgu. Äh, ja lisaks sellele tuleb tagada väärikad töökohad äh, vastavalt ILO konventsioonidele, töötajate õiguseid ja tingimusi tuleb parandada ja tuleb jätkuvalt rõhuda sellele, kui oluline on miinimumpalga sissetoomine selleks, et äh, lõpeks see skandaal, et meie töötajad on vaesed ja pidevalt äh, toetatakse sotsiaalset äh, dumpingut. me peame võitlema tööpuuduse vastu, see on võimalik. mida, mida selleks on vaja? selleks on vaja poliitilist tahet, seda meil praegu ei ole ja see on teie vastutus, härra Barroso seadis prioriteediks noorsootööpuuduse Äh, kolm aastat tagasi juba, aga kolm aastat hiljem ei ole tehtud mitte ühtegi konkreetset ettepanekut, nüüd on asi läinud kriitiliseks, tuleb lõpuks ometi tegutseda, aitäh! aitäh ja järgmisena saab üheks minutiks sõna härra Vlasovitš. aitäh, härra president, lugupeetud kolleegid, Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegia eeldab, et äh, seitseteist et seitsekümmend viis protsenti inimestest äh, peab, äh, töövõimelistest inimestest peavad olema äh, tööga hõivatud ja selleks on vaja luua seitseteist miljonit töö, uut töökohta. see on väga ambitsioonikas projekt võrreldes praeguse olukorraga riigieelarvetes ja võrreldes riikide majanduse olukorraga ja võrreldes ka sellega, mm, et tööpuudus on aastast kaks tuhat kümme üheksakümmend koma viielt miljonilt protsendilt kasvanud kümnele koma kahele miljonile, see tähendab, et meil on väga palju vähem töökohti ja kliimapaketi elluviimine võiks anda panuse sellesse, et näiteks pool Poolas äh, jäävad pool miljonit inimest täiendavalt tööta. parlamendi resolutsioonis on ka õiged äh, eesmärgid kirjas, näiteks äh, FIE-na töötamise edendamine, komisjoni kutsutakse üles pöörama rohkem tähelepanu riigihangetele küsitav on, kas äh, ühtekuuluvusvahendite vähendamine ei süvenda kriisi, aitäh. aitäh ja järgmine kõneleja on härra Toomas Hendel. lugupeetud volinik, ma hindan teie äh, äh, tootlikkust puudutavat ettepanekut väga, aga mis puudutab miinimumpalka, siis te andsite alla proua Merkelile ja mis puudutab äh, töökohtade loomine tervishoiusektoris, seda ma ei usu. Äh, kuidas peaks äh, Äh, see toimuma, kui seni on komisjon sundinud äh, lõunapoolseid ja idapoolseid liikmesriike oma võimekust vähenema, vähendama, kuidas peaksid töökohad tekkima, kui oma riigi spetsiifilistes äh, loo-, soovitustes sunnib komisjon liikmesriike oma tervishoiukulutusi vähendama, ma arvan, et see punkt selles tegevuskavas on puhtalt väljakuulutamiseks mõeldud, tegelikult midagi ei tehta, praegu Äh, ei, nähakse Kreekas, et äh, neid võib päästa see, kui nad vähendavad äh, kulusid, mis on ette nähtud ravimitele ja tervishoiuteenustele. inimestel on vaja seda, et kriisiriikides tagatakse arstiabi inimestele. aitäh. aitäh ja nüüd saab sõna kolleeg Danuta Jaslovetska aitäh, härra president, lugupeetud daamid ja härrad. härra Barroso panus teav-, sõnavõtt teavitamise teatise tutvustamisel meenutas mulle ühte Ameerika Äh, investorit, kes ütles, et äh, mitte tööandjad, vaid äh, tarbijad loovad töökohti ja me peame oma meetmetes ka seda mõtet arvesse võtma ja seetõttu me peame elavdama sisenõudlust ja välisnõudlust, me peame liikmesriike toetama selles, et nad looksid vajalikke stiimuleid ja e-, edendaks uute ettevõtete asust, asutamist ka tuleb analüüsida ebastandardseid äh, töövorme, see tekitab väga suuri äh, probleeme tööturul töötajate õigustega seoses, see toob endaga kaasa ka täiendavat tõrjutust ning seetõttu peavad liikmesriigid äh, tööturu paindlikkust seostama ka vastava vastavate sting-, vastavate töötajaid kaitsvate tingimustega, et, et loodaks rohkem ebastabiilseid töökohti. töötajaid tuleb motiveerida, liikmesriigid peavad reageerima proaktiivselt pidevalt muutuvatele majanduse tingimustele ning priori-, prioriteetsed on loomulikult äh, ka noorte inimeste probleemid ja nendega tegelemine. vaja on investeerida haridusse, koolitusse, töötajate täiendõppesse. Euroopa Komisjoni teatises on väga palju äh, kasulikke lahendusettepanekuid, ma loodan, et komisjon äh, tuleb välja ka konkreetsete õigusloomeliste ettepanekutega, aitäh. Silvana Rapti, Janeleto meie kolleeg Silvana Raiti, üks minut. suur tänu, härra president, härra volinik. see on väga kena pakett, aga ta öö, oleks pidanud õigel ajal saabuma, me oleme kaks aastat öö, aega kaotanud Euroopa Parlament on kogu aeg rääkinud, et tuleb midagi teha tööhõive jaoks ja kui me nüüd veel ootame veel aega, oleme oodanud kaks aastat, enne kui kõike hakatakse ellu rakendama, mis me kirja oleme varem pannud. teine küsimus, tööturg ja tööturu olukord on praegu väga keeruline, sellepärast et makromajanduslik olukord on väga raske ja ma-, ja selle eest va-, äh, vastutavad poliitikud on selles süüdi vastavalt Eurobaromeetrile meil on ko-, väga tõsine kriis praegu ja kriisi tulemused on katastroofilised. üks eurooplane viiest, üks kreeklane kahest võib oma töökoha kaotada ja teine arv, viis kümnest ja kaheksa kreeklast kümnest kardavad seda, et kui nad oma töökoha kaotavad, et nad ei suuda leida kuue kuu jooksul uut tööd. selline on reaalsus. ja ma ütlen teile, paindlikkus, kõik need küsimused, nende peale peab mõtlema, mitte ainult seoses tööhõivega, vaid me peame selle peale mõtlema ka seoses nende vahenditega, mis meie käsutuses on. me räägime vahet pidamata konkurentsivõimes, võimest, aga tuleb ükskord aru saada sellest, et konkurentsivõime, see ei ole midagi sellist, mis eraldi puudutaks eh, liikmesriike ainult, vaid see puudutab Euroopa Liitu tervikuna. kui me soovime tugevat Euroopa Liitu, tugevat eurot, siis kui me teatud liikmesriikides palkasid vähendame selleks, et konkurentsivõimet suurendada, siis mina ütleksin seda, et aga miks me ei hakkaks siis näiteks Saksamaal palkasid suurendama ja see aitaks teisi riike olla konkurentsivõimelisemad. suur tänu, proua Rapti, järgmine, järgmine saab sõna härra Paška, üks minut. komisar, hospodarska stagnatsia suur tänu, härra president, härra volinik. Euroopa Liidu majandus on praegusel hetkel tõesti väga halvas seisus ja praegu me peame mõtlema selle peale, et kuidas anda uus hoog Euroopa majandusele, kuidas tagada majanduskasv aga mulle tundub, et komisjon ei vaata tõele silma ja ei anna endale aru, mida nad peaksid tegema ja et kas me ikka julgeme kodanikele silma vaadata. Euroopa kodanikud kaotavad oma töökoha äh, järjest rohkem selle tõttu, et ettevõtted paigutavad oma tegevuse ümber uued tootmisüksused avatakse Brasiilias, Hiinas, Indias ja mujal, pannakse paika uusi tootmisvõimsusi, aga samal ajal kaob, kaovad tootmisvõimsused Euroopa Liidust. kus on praegu kasum, kas kasumid teenitakse meil ja siin äh, kas sellest saab kasu, kas saavad kasu ka avaliku, avalik sektor, sektor, avalikud vahendid? järgmine härra Patrick Lööjarik. suur tänu, härra president, härra volinik. Teie valikutes on üks äh, täielik vastuolu me vähendame sotsiaalseid ja avalikke kulusid, aga samal ajal pangad äh, peavad toetama finantsturge äh, aga tegelikult äh, te tahaksite nagu kokku panna vett ja tuld ja see takistab ka seda, et äh, majandusele antakse uus hoog Euroopa Liidus. edendada tööturgu ja tööhõivet, seda saab teha ainult uue rikkuste ümberjagamise kaudu ja läbi selle parandatakse töötingimusi, pensioneid ja, ja läbi selle, et toodetakse uut viisi, et öö, äh, mõeldakse ka keskkonna peale, luuakse uusi töökohti ja me peame parandama stabiilsuse mehhanismi, mis on säästumehhanism. Euroopa Keskpank peab andma uusi laene keskkonnaprojektidele, tööhõiveprojektidele ja seda tegema seda kõike kõigi Euroopa kodanike hüvi, hüving, hüvanguks ja mõtlema öö, hariduse, koolituse, teiste selliste valdkondade pärima, milleta ei ole võimalik saavutada seda, mida te olete välja lubanud. proua Regina Bastos, poolteist minutit suur tänu, härra president, härra volinik, alates kahe tuhande kaheksandast aastast on Euroopa Liit juba kuus miljonit töökohta kaotanud. minu kodumaal Portugalis on majanduslangus täiesti pretsedenditu, nii naised, mehed kui noored on tööta ja tööpuudus on tõesti ajaloolise taseme, ennenägematu taseme saavutanud ja see olukord muutub veel hullemaks ja äh, kõige sellega seoses meil on väga hea meel selle uue paketi üle ja me täname ka volinikku selle eest, me peame rõhutama seda, et meil on vaja majanduskasvu ja liikmesriigid peavad keskenduma oma jõupingutused uute töökohtade loomisele, me peame looma uusi töökohti, vähendades äh, tööga seonduvaid makse ja me peame soodustama uute ettevõtete loomist, äh, peame soodustama VKE-sid ja uute VKE-de loomist, siseriiklik äh, tööpoliitika peab meeles pidama seda, et kus on vaja luua uusi töökohti, kus saab neid luua, on just äh, meditsiin, keskkond, roheline majandus, me peame vähendama lõhet Äh, koolituse ja nende pädevuste vahel, mida turul vaja on. Äh, võitlus tööpuuduse vastu, üks äh, vahend selleks võitluseks on ka töötajate liikuvus, me peame suutma kasutada ka struktuurifonde ning see on tõesti suurepärane instrument selleks, et luua uusi töökohti Euroopa Liidus so-, me peame soodustama ka sotsiaalset juhtimist, sellepärast et meie kodanikud ootavad meilt konkreetseid tulemusi. suur tänu, proua Pastus, järgmine sõnavõtja on härra Imer Costello. suur aitäh, lugupeetud president, äh, volinik üks hiljutisi sõnumeid Iiri referendumilt on see, et äh, kasv ja stabiilsus on samamoodi kaks poolt sõnum on väga selge ja toetab kasvuagendat. me oleme nõus investeerimisprogrammis eh, ning selles, et meil on vaja jätkusuutlikke töökohti, eh, programmi, mis eh, edendab sotsiaalset õigust, töötajate väärikust, võitleb sotsiaalse dumpingu ja vaesuse vastu. tuleb kaitsta haavatavaid töötajaid nagu osalise ajaga töötajad, kodus töötajad ning need, kes osalevad praegu varju, varimajanduses roheline majandus, eh, loov tööstus on valdkond, mida tuleb edendada, tuleb eraldada piisavalt vahendeid eh, VKE-de jaoks, mis on Euroopa majanduse selgrooks. meil on vaja konkreetseid eh, algatusi noortetöötuse vastu, meil on samuti vaja kvaliteedihardat praktikakohtade jaoks sellepärast, et äh, väga paljud äh, praegu on praktikal ilma tasuta ja mingit lõplikku tööpakkumist ei kaasne sellega. me tervitame teie ettepanekuid ning ootame võimalust koos töötada ning äh, ettepaneku ellu rakendamist. suur aitäh proua Costello ning nüüd, nüüd palun Lupe Fontanier suur aitäh! ma tahaksin avaldada teile tunnustust tehtud ettepaneku puhul. tegemist on olulise ettepanekuga ja väljakutsed on äärmiselt tõsised kriisiolukorras. seega on kindlasti keerukas ka strateegia kaks tuhat kakskümmend eesmärke saavutada ning luua uusi töökohti. eesmärgi saavutamiseks on aga hädavajalik reformida tööturgu, nii et tööturg oleks dünaamilisem, kaasavam ja ka töötajad oleksid äh, õige kvaliteediga, samuti peaks äh, tööturg olema võimeline paremini toime tulema muutustega majanduses ning äh, suudaks luua uusi töökohti. meil peaks olema võimalik soodustada töölevõtmist ka maksusüsteemi abil, samuti tuleb enese, tuleb ka FIE-sid toetada, samuti äh, toetada neid ettevõtteid, kellel on suur potentsiaal tööhõivet tõsta, samuti tuleb kõige vaesemate olukorda tööhõive äh, parandada, eriti naiste ja noorte oma ning tuleb võidelda ka mustalt töötamise vastu. hoolimata suurest äh, töötusest on palju töökohti, mis äh, jäävad täitmata, sest ei ole piisavalt hästi koolitatud töötajaid selle jaoks tuleb äh, tegu, tuleb äh, tegutseda kogu tööturul, tuleb äh, soodustada ka geograafilist liikumist. see tähendab, et oleks vaja luua kogu Euroopat puudutav tööturg, aitäh! suur aitäh, hea kolleeg! ja järgmisena saab sõna Sergei Gaetano Cofferati. suur aitäh, härra president, lugupeetud volinik! ma usun, et ähm, on kaks eesmärki, mida me peame üritama korraga saavutada ja esmalt esimene puudutab uut liiki töökohtade loomist ja siin tuleks silmas pidada eriti noorte vajadusi, me teame, et kõige olulisemaks vahendiks siin on koolitus. kõik, mis investeeritakse koolitusse, peab äh, kaasa tooma positiivseid äh, tagajärgi kasvu ning sotsiaalse mm, ka-, äh, ühtekuuluvuse osas kuid teine aspekt on ka väga oluline, ehk siis ebaseadusliku või mitteametliku eh, töö seadusejärgseks eh, muutmine. tegemist on inimestega, kes töötavad ilma, et nende õigustest kinni peetakse, ilma töölepinguta, mm, tihtilugu on tegemist ka inimestega, kes on saabunud ilma elamisloata, seega tegemist ei ole tavaliste tingimustega ning neid eh, nende olukord väga keerukas ja toob kaasa äh, turumuundusi. Need kahte aspekti tuleb korraga mm, käsitleda, me peame looma noortele töökohti ning regulariseerima need töökohad, äh, mis juba olemas on, aga mis praegu ei ole seadusjärgsed. aitäh, härra Konstantinos Pupakis, kaks minutit suur aitäh, lugupeetud äh, president, härra volinik. töötus on üheks peamiseks äh, probleemiks Euroopa Liidus ning äh, toob kaasa tõsiseid tagajärgi nii sotsiaalse ühtekuuluvuse kui ka reaalmajanduse jaoks. riikides räägitakse sellest, et tuleb tegutseda väga paljud eurooplased äh, kannatavad töötuse all, aga Eurobaromeeter näitab, et äh, see on üks asi, mille üle eurooplased tõsist muret tunnevad, seega on tegemist väga olulise väljakutsega. tegemist on kiireloomulise küsimusega, ilmselge on see, et äärmine kasinus on äh, miski, mis on läbi kukkunud. Kreekas juba neljandik äh, elanikkonnast on tööturust kõrvale jäänud, noorte puhul äh, ulatub töötus viiekümne viie protsendini. inimesed on sunnitud lihtsalt oma koduriigist lahkuma, see on ainus võimalus samas töösuhted on samuti kehvemaks läinud, see ei ole äh, midagi head kaasa toonud, sellega on kaasnenud majanduslangus ning vaesus. seega me peame üldiselt parandama kogu äh, töökeskkonda. me ei saa lihtsalt ühiskonda äh, blokeerides midagi saavutada, me peame investeerima ühiskonda, seda ei tohi unustada, samuti tahaksin meelde tuletada, et riigid nagu Kreeka, kes saavad majandusabi, ei tohiks mingil juhul välja jääda protsessist, mis võimaldavad jõuda kaks tuhat kakskümmend strateegia eesmärkideni. seega meil oleks vaja segu poliitikast, mis tähendab ühest küljest majanduse tervendamist, teisalt on aga vaja ka luua alused kasvuks eh, ning uuteks töökohtadeks Te teate seda, sellepärast et te olete selle teemaga pikalt tegelenud ja ka härra president, teie teate seda sellepärast, et te olete alati eh, ju ühiskonna vajadusi silmas pidanud. suur aitäh, härra Pupakis. järgmisena saab sõna proua Kinga Kons, üks minut. riasztó a munkanélküliségi helyzet Európában, a fiatalok munkanélkülisége, de a fiatalok mellett már... Suur aitäh, me oleme näinud eh, vägagi äh, vägagi äh, murettekütvaid andmeid töötuse kohta, me näeme, et teatud rühmad on eriti haavatavad, äh, naised lastega, äh, puuetega inimesed, viiskümmend, viiskümmend viis vanuses inimesed, me peame muidugi tegevuskava koostama, aga tahaksin juhtida tähelepanu eriti paarile punktile, ma arvan, et, et tuleks kriisi tagajärgi pehmendada teatud ühiskonnakihtidele. samuti peab tagama äh, selle, et rahastamise juurdepääs oleks lihtsam, peame pakkuma koolitust, kui me vaatame, kuidas siseturg toimib ning millised on selle puudujäägid, äh, siis äh, me peame nendest puudujäägidest üle saama. me peame muutma kergemaks Äh, ka näiteks sotsiaalkindlustusmaksete maksmisel ning äh, tuleb tagada, et sisenene tööturg toimiks äh, korralikult, sellepärast et inimestel peab olema võimalus tööd leida. suur tänu. härra Becker, härra president, härra volinik, kallid kolleegid, Euroopa soov praegustest väljakutsetest üle saada ei saa tähendada seda, et tuleb valida äh, kas turu tugevdamise või tööhõive vahel, nagu mõned populistid üritavad meile selgeks teha. meil on vaja saavutada oma eesmärke, nagu seda komisjon oma teadmises, teatises ka ütleb. mina olen väga rahul sellega, tunnistatakse rohelise majanduse suurt potentsiaali. tuleviku jaoks võib see olla äh, uus võimalus saada, haarata endale rii-, liidri roll. näiteks äh, lepingud noortele neljaks kuuks, et äh, noored muutuks tööturul aina olulisemaks grupiks. ning äh, samuti on meil vaja täpsemaid definitsioone, meil on vaja konkreetseid meetmeid ning ma tulen tagasi selle juurde, mida ütles volinik ja mida ütles komisjon. kui meil pole äh, vajalikke meetmeid kasutusele võetud, siis me, tekib meil kadunud põlvkond. me peame näitama solidaarsust ning ka õiglust äh, erinevate põlvkondade vahel. loomulikult on vaja, vaja lahendada meie praegused, tänapäevased kõige suuremad probleemid, eriti tööhõive küsimustes. samas ei saa me lubada seda, et mõned lihtsalt äh, heidavad vastutuse endalt kõrvale. peame mõlemas valdkonnas edasi liikuma ning selle nimel ka meie parlament praegu töötab. suur tänu, härra Becker. järgmisena saab sõna. proua Materet ma ei näe. nii et lähme Lähme vaba mikrofoni vooru juurde. sõna saab äh, proua Kukovitš. Hvala lepa, predsedujoči. Nova delovna mesta so v naših glavah, so v idejah milijonov mladih. suur tänu. on väga oluline luua paremaid töökohti noorte jaoks, kes praegu tööd otsivad. väga paljud, paljudel pole julgust oma ideid ellu viia. Nad ei ole teadlikud, eh, millised võimalused neil on endal, eh, endale tööd tekitada. Sloveenias eh, üritasid noored näiteks vaegen, eh, noored vaid, vaegnägijad, nendele uusi võimalusi tekitada, mis nende igapäevaelu parandaks. väga palju on vaja tööd teha selleks, et ideest saaks reaalsus, meil on vaja palju toetust, ka poliitilist toetust, me peame noortele eh, seda eh, lihtsustama, toetuse saamist lihtsustama, et et mõtted, head mõtted jõuaks tööturule, peame aitama puuetega noori äh, ja aitame neile uusi töökohti luua, aitäh. järgmisena Lukan Petru. Eh, suur tänu, me oleme kõik nõus sellega, et no tulevik kuulub noortele. kuid õnnetuseks eh, on on Euroopa Liidus tabanud just noori tööturu probleemid kõige karmimalt. olukord on väga murettekitav ja ma arvan, et me peame võimalikult kiiresti kasutusele võtma meetmed, et äh, noorema põlvkonna olukorda parandada nii Euroopa Liidu tasandil kui liikmesriikide tasandil. liikmesriigid peavad äh, noortele rohkem tähelepanu pöörama ning äh, tulevikus riiklikes strateegilistes plaani, plaanides garanteerima noortele paremad töö, võimalused tööturul. peame kasutama kogukonna programmides ja poliitikas ära kasutama kõik võimalused, et garanteerida Euroopa noortele kindla ja jõuka tuleviku. järgmisena saab sõna proua Schröder. suur tänu teile. lugupeetud volinik, mul on väga hea meel selle üle, et Euroopa Parlamendi raportis Te võtsite arvesse Euroopa eh, Parlamendi raportit tööhõive eh, kohta, võttes eh, sealjuures arvesse kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegiat. samas peab komisjon paika panema ka sobiva tööstusliku raamistiku. see tähendab seda, et kui meil ei ole ambitsioonikat energiaefektiivsusdirektiivi, ei suuda me tegelikult töötajaid aidata. ning äh, seda te peate selgelt ütlema ka oma kolleegidele, see tööstusraamistik tuleb välja töötada. ilma selleta jäävad meil puudu erinevad elemendid, et äh, oma tööd lõpule viia ja meie Euroopa Liit kaotab usutavust. suur tänu järgmisena saab sõna Jan Kozlovski. suur tänu, president, volinik. ma arvan, et uute töökohtade loomine on kõige parem võimalus eh, tõsisemate probleemidega nagu vaesus ja töötus eh, hakkama saada. see aitab meil tagasi minna majanduskasvu suunas. peame investeerima ettevõtlusesse, vähendama bürokraatiat ning õiguslikke tõkendeid, mis VKE-de tegevust takistavad. see VKE-d moodustavad seitsekümmend protsenti töökohtade andjatest, tööandjatest. kuigi töötus on suur, on samas äh, raske ka töökohtadele äh, töötajaid leida. kõrgharidusega noored ei soovi oma ettevõtteid luua. see tähendab seda, et meil on vaja äh, vahetusi kõigil tasanditel äh, Euroopa liikmesriigi ja kohalikul tasandil. suur tänu. järgmisena proua Evelyn Reinhardt. hea komissar. suur tänu, volinik siin vaatleja võiks arvata, et olukord on nii tõsine, et, et see eh, saal võiks olla rahvast pilgeni täis. me näeme, et rahvast on siin väga vähe. me soovime võidelda tööhõive vastu, töö, tööpuuduse vastu tööhõive poolt. viimasel täiskogul räägiti noorte tööpuudusest oleks vaja, et me äh, mõtleks selle peale, et äh, haridus ja koolitus oleks osa meie äh, tööjõupoliitikast, sest tööpuuduspoliitika ei suuda kõike lahendada. meil peaks mõtlema välja ka seda, kuidas kõige paremini töötuid aidata. suur tänu nüüd on vaba mikrofon lõppenud ning annan sõna äh, Alaslo Andorile. Mr President, honorable members, uh, let me thank you first of all for this uh, very rich discussion. suur aitäh, tahaksin tänada kõiki austatud parlamendisaadikuid väga rikkaliku arutelu eest, mis oli äärmiselt konstruktiivne ning ähm, mille sõnum komisjonile oli ka väga selge ja, ja seisnes selles, et tõepoolest see pakett on äh, tee edasi me peame koostama väga head dokumendid, kuid samuti ka rakendamisele tähelepanu pöörama, seda me tervitame. ma olen kindlasti veendunud, et te teate juba, millised algatused komisjon on teinud, kui te olete teadlikud samuti meie laiemast tööhõivepoliitikast. järgmisel nädalal toimub sotsiaalpartnerite töörühma kohtumine ning seal arutatakse koostöövõimalusi tööhõivepaketi kõikides aspektides. esmalt tahaksin rõhutada, kuivõrd olulised on olnud teiepoolsed märkused äh, ka lähtudes laiemast kontekstist. ei saa tööhõivet eraldada üldisemast äh, majandustaustast. üks kolmandik äh, töötusest Euroopa Liidu tasandil praegu tuleneb kriisist osades liikmesriikidest ulatub see lausa pooleni või isegi on äh, protsent kõrgem. kui me tahame tulemusi saavutada ja töökohti luua, siis äh, me leiame, et äh, see on seotud äh, väga selgelt kriisile vastamisega, sellega, kuidas me saame toime tulla riigivõlaga, erasektoriga ja mida kiiremini me õiged lahendused leiame neis valdkondades, seda kiiremini suudame me luua parema makromajandusliku olu-, äh, keskkonna, mille raames on kergem lahendada ka tööhõive küsimused me peame üritama leida paremaid, otsesemaid äh, lahendusi töökohtade loomiseks. kui me räägime üldisest kontekstist, siis on samuti äärmiselt oluline vaadelda investeeringute äh, küsimust ning reaalmajanduse olukorda. ma jagan täielikult seda, mida ütles proua Harkin investeeringute mm, olulisuse kohta või ka tööstuspoliitika mm, tähtsusest äh, rääkisid härra Paška, proua Schröter, komisjon äh, töötab praegu äh, tugevdatud äh, tööstuspoliitika väljakujundamise kallal ning samuti pöörame tähelepanu inimkapitalile selles valdkonnas ning võimekusele, mis Euroopa tööstusel on luua jätkusuutlikke töökohti, see on tõepoolest äärmiselt oluline. tööhõivepaketti peaks vaatlema kui uue majandusparadigma nurgakivi. kui me vaatame palku või äh, nõue, nõudluse põhimõtet, äh, siis me peame vaatama, kas tuleb sellele just tähelepanu äh, pöörata või siis vaadata, kuidas sotsiaalpartnerid seda küsimust käsitlevad. ma leian, et siin on peidus uusi võimalusi me peame suuremat äh, tähelepanu neile erinevatele aspektidele pöörama, tagamaks töökohtade kvaliteedi. Äh, paljud teist, ma ei hakka nimesid ette lugema, aga paljud teist rõhutasid seda, kuivõrd oluline on just noorte abistamine. viimati toimus kuulamine ka Strasbourgis ja eraldi arutelu selle üle. ma usun, et siin on väga palju ära tehtud, eelmisel nädalal viibisin Itaalias, kus on tõukefondid ümber suunatud nii, et just noored saaksid neist kasu. Sitsiilias ühes regioonis siis on äh, jutt äh, ligi äh, poolest miljonist eurost. see muidugi ei puuduta kogu riiki, aga see on piirkond siis, kus olukord on kõige tõsisem. samas kaheksas liikmesriigis kus töötuse küsimus on kõige hullem, oleme me samuti praegu ümber suunamas tõukefondide vahendeid tahame kasutada eh, ta, noortele mõeldud garantiisid, proua Peres rääkis sellest ja ka teised, see peaks endaga kaasa tooma tulemusi eh, loodetavasti, kui suudame tihedat koostööd edendada nõukoguga ja loodame tulemusteni jõuda veel enne aasta lõppu ja ehk saame ka konkreetsed eh, lahendused leida seeläbi, selleks et tulemus oleks kõige tulusam. samuti oleks meil vaja kvaliteediraamistikku, selles osas me praegu peame konsultatsioone kõikide osapooltega. ma usun, et eh, mikrofinantseerimise ning ettevõtete küsimusel peatusid härra Benjan ja proua McIntyre, jah, eh, tihti on seda võimalik kasutada, tihti on see küll unustatud, sest et eh, noored ilmtingimata ei ole teadlikud taolistest võimalustest sellistes riikides nagu näiteks Itaalia, kus eelmine põlvkond oli edukas VKE-de juhtimisel. see tähendab, aga teadmised ei ole ilmtingimata üle läinud noortele. nii et jällegi on tegemist siin ülesandega, mille eesmärgiks on parandada inimkapitali, toetada ettevõtlust ning seeläbi ka mikroettevõtteid ja väikeettevõtteid ja tagada neile parem juurdepääs rahastamisele. ettevõtlusmaailmas siin rõhutati igati õigesti ka sotsiaalettevõtlust, proua Könts rääkis sellest. seoses ka sotsiaalse kaasatusega. ma nõustun täiesti sellega. me teeme ka edusamme selles valdkonnas koostöös ka Michel Barnier'ga, kes enne mind siin sõna võttis äh, siin kohas ning samuti liikmesriikide esindajatega oleme seda küsimust arutanud, eelmisel nädalal toimus Brüsselis seminar, kus liikmesriikide esindajad äh, osalesid ja seal edendati siis äh, sotsiaalmajandust ja sotsiaalettevõtlust üldiselt. ning samuti tuleks seeläbi kaasata ka ebasoodsamas olukorras olevad inimrühmad nagu puuetega inimesed ning lõpetuseks äh, meetmed tuleb ellu viia, puudutagu nad siis noori või äh, või sotsiaalettevõtlus, siin ei saa vältida finantseerimise küsimust. parlamendis ja nõukogus on arutluste järgmine finants, mitmeaastane finantsraamistik ning me peame mitte ainult praegustele vahendite ümbersuunamisele keskenduma, vaid ka tulevasi vahendeid vaatama, vaatama, milliseid vahendeid on võimalik kodanikele otse kasutada. sotsiaalfond on siin väga olulisel kohal nagu te nägite komisjoni ettepanekust, ka seda mainitakse ja võiksin ütelda veel, et proua Harkin rääkis Euroopa äh, globaliseerimisega kohanemise fondist, ma ka arvan, et oleks väga problemaatiline, kui me jätkaksime sellega ja loodetavasti siin saan jääda lootma teie toele. me loodame, et meil õnnestub äh, päästa Euroopa globaliseerumisega kohanemise fond ka tuleviku jaoks, nii et sellega jätkamine on väga oluline. suur aitäh, härra volinik. head kolleegid, ma olen saanud resolutsiooni ettepaneku, mis võtab äh, kokku arutelu ar ning hääletus toimub homme lõuna ajal. nüüd aga läheme Jaanus Aaduri raporti juurde ohtlike ainetega seotud suurõnnetuste oht